kolleegid, tore, et te kõik äh, jällegi kohal olete või peaaegu kõik. alustame uuesti koosolekut äh, ja koosoleku alguses sooviksin Sissit tervitada Soomest. kümneaastane noor daam, kes tuli meie koosolekut jälgima. väga meeldiv, et sa siin oled. no, so Wir fangen an mit dem äh, Europäischen Auswärtigen Dienst. Unser Bericht kõigepealt siis välisteenistuse äh, eelarve täitmise heakskiidu andmine, härra Koorn äh,, raportöör. jah, selle raporti kohta, mida hääletama hakkame, tahaksin öelda, et ma tahaksin tänada kõiki koostöö eest, minu arvates me oleme välja töötanud head kompromissid, koostöö oli hea ning ma loodan, et öö, äh, ka hääletus läheb ilusasti tahaksin tänada ka kõiki assistente, kes meid aitasid. suurepärane. väga hästi tehtud töö, ma tean, et fraktsioonide esindajad kõik ei ole veel kohal. aga minu arvates siin kannatavad kõik osapooled selle tõttu, seetõttu alustame hääletusega muudatusettepanekud üks ja kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seega elektrooniliselt hääletame välisteenistuse äh, arvete heakskiitmist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kümme kahe vastu vastu võetud. resolutsioon järgmisena muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud viis poolt, vastu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 Да, ясно. Er okay. 19 and it and it Shall I start again? Start no, no. Again? no, no, it is, it is anyway, it is adopted, it is. see on vastu võetud nii või naa, vaatamata väga olulisele vastuhäälele sealt. kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne esimest. kahekümne esimene. ära muretse. kontrollime kahekümne esimest. That's a no, no. Check is over. kontroll on läbi. vastu võetud. vaatamata Kadenbachi häälele. kakskümmend üks po-, kakskümmend kaks, vabandust, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne teist Uh, yeah. Hmm. We check 22. And it is... tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ahvet üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ahvet kaks esimene osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon tervikuna nimeliselt, hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud seitseteist, kahe vastu, palju õnne raportöörile. järgmisena Euroopa Nõukogu muudatusettepanekud üks kuni neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud järg- äh, äh ning heakskiitmine on seetõttu ka edasi lükatud. hääletame äh, eelarve täitmise heakskiitmist ennast, nimeline hääletus. kui panete miinuse, siis lükkate edasi äh, kinnituse, kui pluss, siis kinnitate. miinusega äh, lükkate edasi plussiga kinnitate. Yes. It's a council, the European Council. Euroopa Liidu Nõukogu. And it is postponed. edasi lükatud ühehäälselt. resolutsioon. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus on alanud. hääletus on öö, äh, lõppenud ühehäälselt vastu võetud. palju õnne raportöörile. Euroopa Kontrollikoda, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks ja neli langevad ära, muudat- ning eelarve täitmise kinnitamise otsus öö, äh, hääletus on alanud, pluss tähendab kinnitamist, miinus mitte. seitseteist nulli vastu, palju õnne. resolutsioon, muudatus viis poolt, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime we check amendment eight? muudatus kaheksa. Yes, it is adopted. vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud. muudatus kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt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 muudatus kaks, poolt. aa, kõik koos, juuri muudatused. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühehäälselt, palju õnne raportöörile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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna nimelise hääletuse hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud, palju õnne raportöörile. ühehäälselt vastu võetud. regioonide komitee. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks ja kolm langevad ära. eelarve täitmise kinnitusotsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed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 vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne esimest, see on vist vastu võetud, aga ei tea. And it is adopted. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm langeb ära, kakskümmend neli poolt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 ja resolutsioon tervikuna nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks ühe vastu. palju õnne raportööril. ombudsman, muudatus üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks langeb ära. kinnitusotsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Redu-, resolutsioon, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu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 andmekaitse järelevalve, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine ja kolmas langevad ära, kinnitusotsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed and it is hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kahe vastu. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. terve resolutsioon äh,, nimeline hääle. The vote is closed, twenty-two to zero I.... hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks äh, poolthäält, null vastuhäält, palju õnne raportöörile, see oli viimane nüüd. It's always a lot of work, we are well aware jah, ma tean, tööd on meil palju. jätkame siis hääletusega ametite küsimuses. Petri Sarvamaa on raportöör. kas raportöör soovib sõna? suur tänu, esimees, paar sõna minu poolt. ma arvan, et kõige olulisem antud hetkel on see, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsess mitte ainult ametite küsimuses, vaid tervikuna on üks tähtsamaid osasid meie tööst ning äh, paraku sellele ei pöörata piisavalt palju tähelepanu. seetõttu sooviksingi toonitada omalt poolt, et väga oluline on eelarve täitmisele heakskiitu anda. põgusalt tänaksin ka kõiki, kes on selles töös osalenud, sekretäriaati, meie nõunikke ning äh, ma ei saa aru, miks seda tavaliselt ei mainita, kuid mina äh, erandina sooviksin mainida meie äh, assistente, meie akrediteeritud parlamendi liikmete assistente, kes teevad äh, siin kojas ära suurima töö. suur tänu kõigile neilegi. suur tänu. niisiis äh, üldine horisontaalne raport kõigepealt, kas kõik teavad, millega me nüüd pihta hakkame? muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks poolt, vastu ai,, ai-ai-ai, kaks väärib kontrolli. kontrollime muudatusettepanekut kaks poolt, vast-, poolt, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, poolt, vastu. kontrollime seda. muudatusettepanek kolm, elektrooniline kontroll. Yeah, it is adopted. Yeah. vastu võetud. aga tegelikult vaatan siin Inese poole, vaatan Petri poole ja kui nemad äh, ei ole omavahel nõus, siis vaatan ka natuke kaugemale. <laughs> Amendment four in three parts First.... muudatusettepanek neli kolmes osas, esimene osa poolt, vastu. kontrollime. esimene osa first part of amendment three. muudatusettepanek neli, esimene osa, vastu võetud. teine osa, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas osa muudatusettepanekust. Against, abstentions, we need to check. kontrollime muudatusettepaneku kolmandat osa and this is adopted. Thank you. Amendment five. vastu võetud muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut number kaheksa. It is adopted yeah. Uh, amendment. Amendment nine in favor üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kümnendat. ma arvan, et vastu võetud, aga pole päris kindlalt tagasi lükatud, hoopis näed. üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut üksteist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 Teie olete siin äh, kõige olulisemad. muudatusettepanek viisteist, olete poolt või vastu? Oh my god! Oh my god! Oh my. Oh. Okay. Okay, let's try again. Amendment 5. katsetagem uuesti viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, era-, kontrollime kuueteistkümnenda esimest osa. vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. Ines vastu mm, -hmm. siis on tagasi lükatud küll. ja, ja you know, now you see that each of you is really, each of you is. nüüd te näete, kõik teist on väga olulised. seitseteist poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu. kontrollime kahekümnendat. vastu võetud, aga päris kindel ka pole. tagasi lükatud, kae, kae. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. seda tuleb kahjuks kontrollida, pole midagi teha kakskümmend üks, kontrollime. jällegi tagasi lükatud. kus need inimesed äh, istuvad, kes siin kõik tagasi lükkavad, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tööhõive üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõive kaks ja kolm on kaetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see ongi nüüd siis kogu raport, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, kakskümmend üks poolthäält. õnnitleme raporteid, nüüd siis äh, ametid ja ja sa muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja otsus äh, täitmiseks äh, nimeline hääletus kakskümmend üks lase ühele ja siis äh, resolutsioon po-, kolm poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kui neli poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud, viis poolt vastu, erapooletud, ma arvan, et vastu võetud, kuus poolt vastu. kontrollime kuuendat. ma arvan, et vastu võetud, aga pole päris kindel. vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheteistkümnendat kontrollime kontrollime kaheteistkümnendat. tagasi lükatud kogu resolutsioon nimeline hääletus hääletus lõppes, ühehäälselt vastu võetud. Perek muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja täitmise, eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse punkt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna nimeliselt kakskümmend üks poolt, õnnitleme. CDT kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus täitmisele heakskiit anda, nimeline hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuld üks, kuld üks kuni kuld kuus, hääletame neid koos, kuld kuus, kuld üks kuni kuld kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu resolutsiooni ettepanek äh, nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend üks poolthäält. õnnitleme Sedefop. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud otsus eelarve täitmisele heaks kiita enda nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu. Eh, kas võime kontrollida viiendat muudatusettepanekut? vastu võetud siiski, vastu võetud kuus poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime kümnendat? vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empel üks on kaetud, Empel kolm ja Empel neli, hääletame neid koos. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kuus ja Empel seitse, hääletame koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kümme, poolt vastu, erapooletud, kontrollime Ample kümmet. kontroll on lõppenud, vastu võetud. Ample üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon nimelise hääletusega, hääletus algas hääletus lõppes. õnnitleme kakskümmend üks poolthäält, vastuhääli pole, Sepol, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeliselt. hääletus lõppes. ja nüüd resolutsioon, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. libe kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud libe kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud libe seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud libe kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsiooni ettepanek nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. ühehäälselt vastu võetud, õnnitleme. Jaasa, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus algas hääletus lõppes eelarve täitmisele on heakskiit antud. muudatuse resolutsioon kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, langeb ära kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükk kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist. kontrollime kümnendat muudatusettepanekut. tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud Ines, sa oled siit vastu hmm,? kontrollime igaks juhuks. muudatusettepanek kolmteist. tagasi lükatud. kümme, kümme oli tulemus. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. transport viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt ja seitse, kaheksa koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transport üheksa kuni transport kolmteist koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes EASO, hääletage poolt siis, kui te tahate edasi lükata, äh, miinus äh, siis, kui te tahate anda eelarve täitmisele heakskiidu. hääletus algas. hääletus lõppes. eelarve täitmisele heakskiidu andmine on ühehäälselt edasi lükatud. resolutsioon muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime mu esimest muudatusettepanekut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 neliteist suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe seitse poolt, vastu, era-, kontrollime libe seitsmendat tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus algas. kakskümmend üks poolthäält, õnnitleme, vastu võetud. Euroopa Pangandusjärelevalve muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsuse eelarve täitmisele heakskiit anda, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend poolthäält, üks vastuhäält, muudatusettepanek kolm resolutsioonist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsmendat tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Econ kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Econ neli kuni, kuni Econ üksteist, vabandust, Econ seitse, kuni Econ seitsmeni, Econ neli kuni seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Econ üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuste-, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes ja õnnitlen raportööri, kakskümmend üks poolt, vastuhääli ei ole haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskus, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus eelarve täitmisele heakskiit anda, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes, vabandust, hääletus kestab. hääletus lõppes vastu võetud, resolutsioon muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud NV kolm kuni NV kuus koos, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon muudetud kujul nimeliselt, äh, hääletus algas hääletus lõppes, ühehäälselt vastu võetud. ja nüüd siis SH, muudatusettepanek kaks poolt. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus eelarve täitmisele heaks kiita, anda nimeliselt, hääletus algas resolutsioon, muudatusettepanek kolm, äh, poolt, vastu, erapooletud, neli poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud viis poolt, äh, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitsmendat. tagasi lükatud. kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. NV üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. NV seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud resolutsioon äh, tervikuna nimeliselt äh, hääletus algas. hääletus lõppes. ühehäälselt vastu võetud. The Environment Agency. keskkonnaamet muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. otsus anda eelarve täitmisele heakskiit et eh, nimeline hääletus, hääletus algas. Don't show any signs of fatigue. ärge näidake siin väsimuse märke, liiga vara veel. antud heakskiit, nüüd resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime nelja and it is, it is adopted. vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. NV neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud NV seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. resolutsioon tervikuna nimeliselt, äh, hääletus algas. hääletus lõppes, ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. Euroopa Kalanduskontrolli Amet, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, antud täitmisele kinnitus siis muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kalanduskomisjon kuus kuni üheksa plokis siiski jah, kuus kuni üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme kuni kaksteist plokis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kalanduskomisjon kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud resolutsioon nimeliselt hääletus algas. oi, vabandust, neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd resolutsioon tervikuna, nimeliselt hääletus algas. vabandust. ühehäälselt vastu võetud palju õnne. toiduohutusamet kaks poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisel heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, heakskiid antud. resolutsioon kolm muudatusettepanek poolt vastu erapooletu, vastu võetud neli poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud viis poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Envi kolm ja neli plokis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Envi kuus ja seitse koos, poolt, vastu, erapooletu vastu võetud NV üheksa kuni üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kogu resolutsioon nimeliselt muudetud kujul, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Euroopa Suulise Võrdõiguslikkuse Instituut. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsus, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu seitse poolt. kontrollime. vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime ja üksteist elektrooniline kontroll. vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud naistekomisjon üks kuni viis plokis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud FEM kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud FEM seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud FEM kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. jah, FEM kaheksa kontrollime tagasi lükatud FEM üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud FEM kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud FEM üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEM kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kogu resolutsioon muudetud kujul nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes suure häälteenamusega vastu võetud. aitäh teile! järgmiseks EIOPA muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. heakskiit antud, resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. Econ üks poolt, vastu erapooletu, Econ üks kuni Econ seitse, kümme EKOn üks kuni kümme poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kogu resolutsioon muudetud kujul nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, palju õnne raportöörile, vastu võetud EIT kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes ja heakskiit antud. resolutsioon, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, ära. saame äkki kontrollida nelja, tundub, et vastu võetud, aga ma pole kindel. vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kaheksandat. Check is over, is this rejected? tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu saame kontrollida üht-teist. tundub, et vastu võetud, aga ma pole kindel. vastu võetud. kaksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas. ja hääletus lõppes. ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. ravimiamet, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, hääletus algas. hääletus lõppes antud heakskiit kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida Tiit elektrooniliselt? tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. NV viis kuni NV viis, kuus, seitse, üheksa, üksteist, kõik koos, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud resolutsioon tervikuna nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. narkootikumide ja narkomaania seirekeskus, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu erapooletu, kuus kontroll, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, ühehäälselt vastu võetud, palju õnne. meresõiduohutuse amet muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud otsus eelarve täitmisel heakskiidu andmiseks, nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nel-, tran neli kuni, kuni tran kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tran neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime, et RAN neliteist. hääletus lõppes, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes ühehäälselt vastu võetud. Enisa muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes heaks kiita antud resolutsioon, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida, muudatusettepanek viis, vabandust, see on vastu võetud. vabandust, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seitset alatis sama muudatusettepanekuga raske näha kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu erapooletu. kas saame kontrollida üht-teist? üksteist, kontroll, üksteist, tagasi lükatud kaksteist poolt vastu erapooletu, vastu võetud kolmteist poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud neliteist poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne raudteeamet, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. heakskiit antud, resolutsioon, muudatusettepanek kolm. kuidas? plokis, kolm kuni kaheksa plokis, plokis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, TRAN Tran, kõik Trani muudatusettepanekud kuni kompromissini. poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kompromiss A, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi Tran neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kogu resolutsioon nimeliselt hääletus algas. nüüd hääl-, oleme kõigest tund aega hääletanud. ja oleme peaaegu lõpusirgel vastu võetud ühehäälselt, palju õnne. Esma, Esma väärtpaberi äh, muudatusettepanek kaks poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisel heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis pool, viis kuni seitse ühes koos, poolt, vastu, erapooletu. viis kuni seitse, viis kuni seitse plokis. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt. no kontrollime olen üpris kindel tulemuses. jah, okei okay.. kontroll lõppes. tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. EKO on üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ülejäänud EKOn koos kõik kaks kuni seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa kuni kaksteist üheskoos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek nimeliselt, hääletus algas üle poole oleme saavutanud ja vastu võetud, palju õnne. koolitusfond, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmisest, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanekud kolm ja neli poolt, vastu, erapooletu. ei taha koos hääletada hästi, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, empl üks kuni empl üksteist üheskoos, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud resolutsiooni ettepanek, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ühehäälselt. EU lisa muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kas saame kontrollida seda neli? soovite kontrollida? It's adopted, jah yeah.. vastu võetud viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu ära. kontrollime seitset. Checks, oh it is adopted. Eight. vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletu, kontrollime kaheksandat ka hääletus lõppes, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt ja kümme langeb ära, üksteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime üht-teist. kontroll on läbi vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu. kuusteist kontrollime hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu. kaheksateist uuesti poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist langeb ära, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kahtekümmend kontroll lõppes, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. libe, komisjon kolm ja neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kogu resolutsioon nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. suure häälteenamusega palju õnne. EU Oša. muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, eelarve täitmisele heakskiidu andmine. nimeliselt hääletus algas EU osa, tööohutus ja töötervishoid. hääletus lõppes. hääletus lõppes, vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu. kontrollime viit. viis vastu võetud. kui te oleksite käega paremini märku andnud, oleksin seda näinud. vastu võetud empl kaks kuni empl neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. empl kuus poolt, vastu, erapooletu. empl kuus poolt, vastu, erapooletu. kontrollime empl kuus tagasi lükatud. Empl üheksa kuni Empl kaksteist, olete nõus, üheksa kuni kaksteist koos poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsioon tervikuna nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. Euratomi tarneagentuur muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisel heakskiidu andmine nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes. suure häälteenamusega vastu võetud Eurofond muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisel heakskiidu andmine nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes heakskiit antud resolutsioon, muudatusettepanek kolm kuni viis koos, olete nõus, poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. Empl kaks ja Empl neli koos, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Empl üheksa ja Empl kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna nimeliselt hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud suure häälte enamusega. Eurojust muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hea eelarve täitmisele heakskiidu andmine, hääletus algas nimeliselt. hääletus lõppes. heakskiit antud, resolutsioon, muudatusettepanekud kolm ja neli, poolt kolm, siis ka ainult poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu eh, kaheksa, kas saame kontrollida? tundub, et vastu võetud. siin ei võta saadikud osa tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu erapooletu, üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kümme, kahes osas esimene osa poolt, vastu erapooletu, kontrollime kümme, esimene osa. kontroll lõppes, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu. kümme, teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. libe kaks, neli ja viis poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud resolutsioon tervikuna nimeliselt, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud suure häälteenamusega Europol. muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu erapooletu, tundub, et vastu võetud. kas saame kontrollida? neli, elektrooniline kontroll. neli, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks hetk viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kümme, langeb ära üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kontrollime, üksteist elektrooniline kontroll. vastu võetud. kaksteist langeb ära, kolmteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletu viisteist, viisteist tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kuusteist, kontrollime. hääletus lõppes, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu. ma ei tea kontrollime, seitseteist. vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. see võtab kauem aega, kui me kõike peame kontrollima. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. libe komisjon kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. libe kolm ja neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kogu resolutsioon, nimeliselt hääletus algas. vastu võetud, palju õnne põhiõiguste amet, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kaheksateist ühe vastu. resolutsioon kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud libe kolm, libe kuni libe kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud libe üheksa poolt, vastu era-, kontrollime, libe üheksa tundub, et tagasi lükatud kontroll lõppes. tagasi lükatud, libe kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud resolutsioon tervikuna nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Frontex muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt. Kuku, kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletu. võib-olla vastu võetud, kontrollime. hääletus läbi, vastu võetud. seitse järgmiseks seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitse, ma väga vabandan. tundub, et vastu võetud, jah, ei tagasi lükatud siiski, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükka-, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe üks, libe üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, libe kaks poolt, vastu, erapooletu libe kaks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. kontroll lõppes, tagasi lükatud. libe kuus kuni kümme plokis, poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne ja viimane GNSS-i agentuur muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, eelarve täitmisel heakskiidu andmine, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. kui nüüd nupule ei vajuta, siis on hääletus lõppenud, üheksateist ühe vastu resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime nelja. vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. palju õnne, vastu võetud. The agency saga, genau, genau, ja. I put to the vote the joint, joint undertakings, yes. ühisettevõtted nüüd hääletusele. palun bio-based industries. biotoorainel põhinevad tööstusharude ühisettevõte. Martina on raportöör. aitäh! suurepärased variraportöörid olid, eriti Tšehhi variraportöörid, suurepäraselt tööd teinud sekretäriaat, eriti Mihhail, äh, ALDE sekretäriaat ja teised sekretäriaadid olid tublid ning äh, väga äh, meeldiv esinaine, eriti hääletust juhtimas jah, bio-based industries. biotoorainel põhinevad tööstusharud, muudatus kaks on tagasi võetud, kolm ja neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed and it is granted. The resolution heakskiit antud. resolutsioon seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. palju õnne, ühehäälselt heaks kiidetud. puhas taevas kaks muudatused kaks ja kolm poolt äh, tagasi lükatud, heakskiidu andmine, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kinnitatud resolutsioon, number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse. muudatus kaheksa. ärge ajage mind segadusse, see toimub praegu väga lihtsalt. ma ei ole väga uhke selle üle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 Äh, heakskiidu hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu. kontrollime kaheksandat. vist vastu võetud. vastu võetud, jah. kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, poolt, kolmteist, vastu, kontrollime. vabandust Yeah, 13. 13. 13. It is adopted. Yeah, 14 falls. 14 langeb ära, 15 poolt vastu, raport vastu võetud. resolutsioon nimelise hääletusega, hääletus on alanud. And it is largely adopted suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne raporteeriga vesinik ja kütuseelement, muudatused üks ja kaks, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, heakskiidu andmise hääletus nimeliselt on alanud. hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud resolutsioon, muudatus kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud neli poolt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 terve resolutsioon nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud äh, ITER, termotuuma algatus, muudatused üks ja kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. heakskiidu hääletus nimeliselt on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud neli poolt vastu, kontrollime neljandat. Check is over, it is rejected. kontroll läbi, tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitsmendat. The vote is closed and it is rejected. tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu tagasi lükkatud üksteist poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ei, tagasi lükatud ikkagi jah, sama häälte vahekord. kolmteist. kontrollime kaheteistkümnendat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 muudatusettepanekud kaks ja kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon nimeliselt. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. resolutsioon muudatus neli poolt, vastu erapooletud, ei tea, kontrollime tagasi lükatud muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran neli poolt, langeb ära, jah, aitäh, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran kaks kuni tran neliteist üheskoos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänud on juba kaetud, resolutsioon nüüd tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud selgelt, ühehäälselt. Shift your rail ühisettevõtte muudatusettepanekud üks ja kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 Can I, can I please draw your attention? juhiksin teie tähelepanu asjaolule, et et me saavutasime uue rekordi siin komisjonis ja siin parlamendis. et kui palju teemasid saame me läbi hääletada teatud aja jooksul. ma arvan, et täna pärastlõunal saavutasime uue rekordi, suur tänu esinaisele selle eest. Yes, it's also my time, you know <laughs> not only yours yeah.. ja eh, minu aeg ju ka jookseb, mitte ainult teie. meil on veel kaks päevakorrapunkti. uuring tulemuspõhise eelarvestamise kohta, kas me saame seda nüüd teha? Läheme eh, edasi päevakorrapunkt viiekümne seitsmega ja meil on ka viiekümne kaheksas punkt veel viie, seitsmes päevakorrapunkt. Aligning the budget with performance based budgeting lessons from member states. tulemuspõhine eelarvestamine, liikmesriikide kogemused, kutsun meie külalisi siia tutvustama seda uuringut ning palun. Thank you, chair uh,. Thank you for the comments uh,. In the next fifteen minutes I will take you through. suur tänu, järgneva viieteist minuti jooksul räägin ma teile meie uuringust, meie metoodikast ja siis räägime asjade praegusest olust, olukorrast Euroopa Liidus ja pärast räägime, millised võimalused on eelarve tulemuspõhiseks parandamise küsimuses OECD määratleb äh, tulemuspõhise eelarvestamise kui süstemaatilise tulemusele põhiste teguritega arvestamine eelarve kontekstis ja meie uuringu algus ongi OECD raport, millest lähtuvalt äh, oleme me siis äh, tegelenud selle eelarvega Euroopa Liidus ja erinevates liikmesriikides. vaatame, kas liikmesriikide head tavad võivad olla eelarve tulemuspõhise planeerimise aluseks Euroopa Liidus. analüüsisime Euroopa Liidu tulemuspõhist eelarvestamist, EKA eelarve peadirektoraat, nõukogu ja nii edasi ja nii edasi, rääkisime ka erinevate liikmesriikidega, analüüsisime erinevate liikmesriikide tavasid, katsun rääkida natukene aeglasemalt tõlkide heaks, kinnitab kõneleja Äh, liikmesriigid Austria, Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa ja Rootsi olid meil luubi all. järgmisena analüüsisime me äh, tulemuspõhise eelarve mõju äh, ja seda Euroopa Liidu kontekstis ning Euroopa eelarvestamise kontekstis. lõpuks rääkisime oma soovitustest, võimalikest soovitustest ning leidudest institutsioonidega. komisjonil on tulemuspõhine E, tulemuspõhise eelarvestamise raamistik paigas, OECD tunnustab seda ning OECD hindab seda kõrgelt. OECD raamistikus kavatseme me süsteemi rakendada kui arenevat tulemuspõhise eelarvestamise projekti süstemaatiliselt koos siis võttes arvesse finantseraldisi ning ähm, seda, et äh, poliitikakujundajad peaksid tulemuspõhisust arvesse võtma. samas äh, tulemuspõhisus ei ole otsese mõjuga eelarvestamisele, mis äh, otse, otsese tulemuspõhise eelarvestamise puhul oleks nii. siis äh, soorituse, tulemuse indikaatorid on olulised Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia Junckeri komisjoni prioriteedid, mitmeaastane finantsraamistik, siis finantsmäärus ja nii edasi ja nii edasi, erinevate programmide ning peadirektoraatide eesmärgid, iga-aastane halduskava samuti. mis puudutab juhtimisstruktuuri, siis kõige olulisem on Euroopa Komisjoni ja eelarve peadirektoraat ning seda juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tulemustele suunatud eelarve puhul. ka komisjoni juhtimisnõukogus, juhtimisnõukogul on samuti olulisem roll selline on praegune raamistik tulemuste eelarvestamise puhul. OECD hindab süsteemi küll kõrgelt, aga samas seda saab veel pale parandada lähtuvalt meie analüüsidest. siin on mitmed mitmeaastased Äh, strateegilised ning poliitilised tegevuskavad, mis ei ole omavahel kooskõlastatud, võrgustik on väga keeruline ning äh, finantseeskirjad on paindma-, äh, on jäigad ja põhimõtted erinevates institutsioonides ei ole ühtsed. tulemusauditid ei hõlmanud kõiki asjaolusid esimese mitmeaastase finantsraamistiku äh, Äh, poole jooksul ning äh, vahearuanne on äh, sümboolse tähtsusega. siis eesmärgid ning näitajad ei ole alati kvantifitseeritud või piisavalt üksikasjalikud erinevate programmide puhul er-, on, rakendatakse erinevaid juhtimisviise, äh, juhtimismudeleid äh, ning äh, sama kehtib ka erinevate programmide ning peadirektoraatide kohta. OECD ja EGA raportid räägivad ka ühtsuse puudumisest ning loetavuse puudu, puudulikkusest sooritus tulemusraportite puhul ning äh, samuti koostöö ning äh, piiriülesed näitajad, äh, sektoriülesed näitajad erinevate programmide puhul on siiani olnud puuduliku, puudulikud. mis puudutab organisatoorset külge, siis ei ole eriti selge, kuidas tulemuspõhist infot arvesse võetakse otsustusprotsessides mitmeaastase planeerimisega seoses kesk üksuste roll on institutsioonides jagatud Äh, ebaproportsionaalselt ning seda võiks parandada. ka kronoloogiline kooskõlastamine erinevate programmide ning äh, ülevaatamiste vahel vajab parandamist. seetõttu vahearuanded on väga keerulised. väga palju näitajaid on tulemusraamistikus üle seitsmesaja erineva äh, näitaja ja andmete kvaliteeti saab kõvasti parandada tsentraliseeritum, kasutajasõbralikum aruandlussüsteem oleks äh, tulevikus soovitav ning selle võimalusi tuleks uurida. oma aruandes juhiksin tähelepanu kaheksale võimalusele, kuidas parandada tulemuspõhist eelarvestamist. meil on üksikasjalik raport, võite veel täiendavaid soovitusi sealt lisaks lugeda kõigepealt siis meie esimene suurem soovitus, Euroopa Liit võib tagada korraliku kooskõlastuse strateegilise raamistiku ning tulemuspõhise eelarvestamise vahel, kui peavad olema paigas äh, ühtsed eesmärgid ning näitajad, mis puudutab äh, tegevust ning poliitilise kalendri kooskõlastamist, siis Austria ja Iirimaa on vastu võtnud äh, keskpika kuluraamistiku, tagades samas äh, järjepidevuse ning ühtlustamisega strateegilises raamistikus seoses tulemuspõhise eelarvestamisega. Euroopa Liidu tasandil tooks see kaasa selle, et tulemuspõhine info öö, ähm, peavoolustub ning hakatakse kasutama öö, äh, otsustusprotsessides samuti tulemuspõhist infot. meil on rohkem vaja informatsiooni kvaliteedi öö, äh, kohta Äh, nii komisjon, parlament äh, kui ka nõukogu peaksid äh, tulemuspõhise informatsiooni kohta hinnanguid andma eelarvestamise kontekstis. siis tulemuspõhisene eelarvestamise algatust võiks tugevdada ka lisandväärtusega seoses Euroopa Liidu kuludes. Euroopa Liidu tulemusinformatsioon tulemuspõhine informatsioon tuleks sisse viia Euroopa Liidu aruannetesse ning otsustuse aluseks olevatesse kaalutlustesse. siis teiseks, erinevate poliitikavaldkondade puhul tuleks panna paika peaeesmärgid. Austria ning Prantsusmaa on kasutanud tulemusinfot eelarvestamises ning aidanud sellest lähtuvalt määratleda ka Euroopa Liidu lisaväärtust erinevate rubriikide ning peatükkide puhul. järjepidevuse seisukohast aastaaruanded ning tulemusaruanded peaksid lähtuma samast struktuurist ning nõukogu ning parlament võiksid sellist lihtsustatud tulemusraamistikku ka toetada. mis puudutab paindlikkust ning võimalust reageerida tulemuspõhistele teemadele. komisjon on teinud oma ettepanekud. mitmeaastane finantsraamistik võiks olla ka paindlikum ning võtta arvesse tulemuspõhiseid tegureid. seda saab teha näiteks uue tule, uue paindlikkuse instrumendi tulemusreservi kaudu, mis võiks olla kõikide Euroopa Liidu programmide puhul tavaliseks nähtuseks. samuti kohustuslikud kuluaruanded ühe osana vahearuandest ja vaheülevaatamisest. see näitab, kuidas vahendeid ümber suunatakse lähtuvalt tulemusinfost, mis on esitatud. komisjon võib saada volitused jälgida neid näitajaid delegeeritud aktide kaudu. kõik need meetmed aitaksid tulemuspõhise info, tulemuspõhisest infot ja selle mõju suurendada eelarvestamise protsessis Äh, nii et lähtutaks sellest ka mitmeaastase finantsraamistiku ning Euroopa Liidu aastaeelarvete ümberpaigutamistega seoses. Euroopa Liit võiks tulemusinfot kasutada rohkem, nii nagu seda teevad Austria ja Iirimaa seoses eelarvestamisega mis puudustab äh, institutsioonide vahelist koostööd, siis nõukogu ning parlament võivad eelarvestamise äh, rohkem panustada koos komisjoniga, et äh, tulemuspõhised ambitsioonid rakenduksid mitmeaastases finantsraamistikus järjepidevalt. ning ka aastaeelarvetega seoses tehnilised töökojad mis äh, koosneksid äh, institutsioonide vahelistest töörühmadest, oleks üks võimalus seda teha. see võiks olla tehnilise koostöö üheks tõeliseks vormiks, nii nagu seda tehakse näiteks Rootsis. keskteenuste rolli võib äh, nõukogus ning parlamendis suurendada, lisaks sellele, mida on juba tehtud komisjonis, komisjonis eelarve peadirektoraadi roll on just nimelt selline tooni andev roll. parlamendil võiks olla struktureeritum lahene, lähenemine, nii nagu OECD-gi oma aruandes soovitab, seda saab teha erinevate komisjonide kaudu, sektorikomisjonide kaudu, eelarve ning eelarve komi-, kontrollikomisjon võivad seda tööd toetada. parlamendi tehnilise toetuse kontor võiks olla ka selles kontekstis vajalik lahendus. mis puudutab Euroopa Liidu tulemusi andmete ning liikmesriikide vahelist koostööd, siis e- Euroopa Liit võiks soodustada tulemuspõhise info jagamist, heade tavade jagamist, vabatahtlikku koordineerimist soodustades Euroopa Liidu ning partnerorganisatsioonide vahel, komisjonid, finants, ministeeriumid teevad seda, siis võiks samamoodi teha seda Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamendid ning äh, kontrollikoda ning kontrolliasutused liikmesriikides. mis puudutab äh, tulemusnäitajaid, siis äh, meil on oluline andmete kättesaadavus ning kvaliteet mis tähendab seda, et tuleb pingutada selle nimel, et tulemusnäitajad oleksid eksante paigas ja kõik kehtiksid pikaajalisemalt. oluline on ka see, et tulemusinfot antataks, antaks tasakaalustatumalt, see annaks meile tasakaalustatuma pildi nii negatiivsest kui positiivsest seoses väljakutsetega ning näitajaid, näitajaid ei tohiks kasutada ainult siis, kui tulemused on positiivsed, vaid arvesse tuleks võtta ka seda, kui tulemused jätavad soovida. heade tavade jagamine, Austria, Rootsi kogemused on siin kasulikud, nemad on kaasanud oma parlamendid tulemuspõhise eelarvestamisega seoses, neil on oma kontor, mitteametlikud töörühmad, kus on siis teenistujad Finantsministeeriumist, parlamendi asjakohastest komisjonidest ja nii edasi ja nii edasi liikmed. siis äh, info üleküllus äh, on samuti probleem, tulemuspõhist infot on tõesti väga palju, infot võiks natuke kärpida. erinevates liikmesriikides Austria, Prantsusmaa, Holland on seda tehtud, nad on vähendanud äh, eesmärkide arvu, näitajate arvu erinevate programmide puhul, et sidemeid erinevate näitajate vahel soodustada ning äh, aruandlust kergendada. parlament ning nõukogu tervitavad äh, tulemusnäitajate arvu kärpimist äh, või pea- ja kui vaja, siis võiks pakkuda ka alternatiive. edasi tuleks jagada ka häid tavasid Euroopa Liidu institutsioonide vahel komisjon on jaganud oma häid tavasid Euroopa Parlamendi ning nõukoguga ning äh, komisjon on jaganud teavet ka oma peadirektoraatide vahel. parem tsentraalne järelevalve Euroopa Liidu keskasutuste poolt aitaks samuti kaasa kasutuskõlblikuma süsteemi tekkimisele. ning äh, viimane oluline asjaolu on see, et Euroopa Liit saab muuta ka eelarve täitmise protsessi kõikehõlmavamaks, kontrollikoda võiks kõikide sektorite ning poliitikavaldkondade üle kontrolli teostada enne mitmeaastase finantsraamistiku vahe ülevaatamist. samuti peaksid olema paigas miinimumkvaliteedi kriteeriumid tulemusinfole ning mõju hinnangutele. Austrias näiteks nõutakse selget süstemaatilist sidet ex-ante ning ex-post hinnangute vahel eelarve, eelarvestamise protsessis ning äh, kõige selle üle tuleb teostada auditit. ja lõpetuseks, äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmine on suurepäraseks võimaluseks äh, kinnitada, et institutsioonid on ühiselt valmis püüdlema tulemuspõhise eelarvestamise suunas. ühine, ühised ambitsioonid on hädavajalikud tulemuspõhise eelarvestamise seisukohast. kõik institutsioonid peavad asjadest ühtemoodi aru saama tegemist peab olema siis äh, tulemusinfol põhineva süsteemiga, kui OECD-st lähtuda, võib-olla peaks siis ka olema tegemist otsese tulemuspõhiste eelarvestamisega, kus tulemusinfol on otsene mõju äh, eelarvestamisele. selline valik tuleb langetada. ambitsioonide paikapanemine aitab järjepidevat rakendust äh, tagada ning see aitab selgelt määratleda see, mida institutsioonid peavad kõik eraldi võetuna ette võtma. ühised ambitsioonid, ühised ülesanded on heaks aluseks ka meie soovitustele meie raportis. sellega lõpetan oma ettekande ning tänan teid teie lahke tähelepanu eest. suur tänu selle ettekande eest ja nende slaidide eest, mis on äärmiselt kasulikud meile meie komisjon on päris põhjalikult arutanud selle üle, kuidas me saaksime rohkem tulemuspõhisele eelarvestamise süsteemile üle minna. me tahaksime mõõta paremini tulemusi, mitte lihtsalt tagada vastavust ja liikmesriikide näited on siin suurepäraseks inspiratsiooniallikaks. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas sellele süsteemile üle minna, see ülesanne ei ole just kergete küljest ja selles kontekstis on teil teie ettekandest palju kasu meil on ka oma raportöör Pastas. aitäh, esimees, kõigepealt suur tänu sellele neljale inimesele, kes aitasid seda uuringut läbi viia suur,. suur-suur tänu, sest äh, tulemused on tõesti suurepärased. tegemist on üpris õhukese uuringuga, kui lugeda siin äh, kokkuvõtet äh, Ehm, siin on põhimõtteliselt nelikümmend kuni nelikümmend viis lehekülge, kui joonealused märkused välja arvata, nii et tõesti, tegemist on väga hea esitlusega. ma eelarve kontrolli komisjoni kolleege ja ka eelarvekomisjoni kolleege kutsun üles seda uuringut lugema, sest need nelikümmend, nelikümmend viis lehekülge annavad korraliku ülevaate siin on väga häid soovitusi tehtud ja ma arvan, et see uuring tuleb ka väga õigel ajahetkel. praegusel hetkel on meie ametiperiood lõppema neljakümne, viiekümne päeva pärast on kõik pidamas tulist valimiskampaaniat äh, ja on täiesti selge, et selle uuringuga praegune koosseis väga palju enam pihta ei hakka. Te olete teinud siin ka soovitusi mitmeaastase finantsraamistiku kohta. meie aga eeldame, et läbirääkimised ei lõpe veel selle ametiperioodi ajal. nii et nüüd me peame juba praegu otsustama, härra esimees, et äh, sekretariaat, kes on nii-öelda ajalooliseks mäluks siin parlamendis, et sekretariaat kohe uue ametiperioodi alguses tõstataks selle uuringu öö, küsimusi, ehk et kui uus eelarve kontrolli ja eelarvekomisjon kokku tulevad, et nad siis tutvuksid kohe selle uuringuga, sest tegemist on väga kasuliku tööga. me peaksime kohe mingi seminari korraldama, uuesti need inimesed kohale kutsuma ja kohe tuleks äh, viia need arutelud õigele kursile, selleks et uue ametiperioodi ajal oleks võimalik kohe kasutada sellist lähenemist, see lähenemine, nimelt kui sa loed, millega me tegeleme siin Euroopa Liidus ja milline on lugu OSCD ja OECD riikidega, siis äh, tuleb seda kõike tutvustada ka mm, kolleegidele, nii vanadele kui ka uutele, sest nagu me teame, vähemalt pool parlamendi liikmetest vahetub, nii et me peaksime lihtsalt hoolitsema selle eest, et järgmine parlamendi koosseis kohe esimesest päevast saab tutvuda selle uuringuga ja kohe Äh, siis õigel kursil edasi liikuda. mul ei ole tegelikult küsimusi, lugesin äh, tõesti suure hea meelega seda uuringut, sellepärast tänan uuringu eest ja kui kolleegidel on märkusi, siis kuulan hea meelega, aitäh. võib-olla kõigepealt üks küsimus. üks asjaolusid, mis mulle on probleeme valmistanud, nüüd kas me tahame tulemuspõhist eelarvestamist ja mõõta tulemusi, mitte vastavust. meil on terve rida erinevaid tulemusnäitajaid vastavusega ka seoses, nüüd me peaksime aga lihtsalt tulemuse põhised näitajad võtta, võtma kasutusele, kuidas liikmesriigid on seda teinud, kuidas nad kandsid hoolt selle eest, et et äh, meil on neid näitajaid, tulemusnäitajaid ainult piiratud arv sest kui neid on äh, sadu, siis äh, ei ole sellest mingisugust kasu. kui asi puudutab vastavust, äh, siis ja, ja versus tulemuspõhisust, siis need on kaks erinevat asja, vastavust tuleb endiselt arvesse võtma, ambitsiooniks ei peaks olema ühte süsteemi teisega täielikult asendada, aga äh, väga paljud vastavusnäitajad võivad olla kasulikud ka tulemuspõhise eelarvestamise puhul. see on minu üks vastus teie küsimusele ja see, kuidas liikuda sellise süsteemi suunas, kus on tulemus äh, näitajad, mida võib kasutada ja millest on kasu, see on üks osa meie soori-, soovitustest. meil peab olema järjepidev äh, süsteem, nii et äh, erinevad tulemusraamistikud äh, on ühtsed ning tulemusinfot kogutakse ühtselt erinevate programmide ja ning erinevate peadirektoraatide poolt lähtuda tuleb üldisest raamistikust, et kõik oleks järjepidev ning äh, lõppkokkuvõttes ei saa vältida täielikult seda, et infot tekib natukene liiga palju. aga selles kontekstis tuleb kindlasti tagada seda, et asjakohane info jõuab just sellele tasandile, kes seda teavet vajab, ehk siis parlamendile. ning äh, kui teisi, teist, teisi näitajaid äh, peavad, peavad siis jälgima programmide haldajad, programmide juhtijad ning äh, me peame tagama järjepideva raamistiku ning selle, et asjakohane info jõuab asjakohasele tasandile, kus seda on tõesti hädasti vaja. mitte kõik tasandid ei pea saama kogu tulemuspõhist infot. info ning äh, info tipptasemel, komisjoni, parlamendi tasemel äh, on peaks olema selgesti määratletud ja programmide tasandil peaks olema info võib-olla üksikasjalikum, võib-olla see vastab teie küsimusele. tõesti väga raske küsimus oli see. ja teine küsimus, mille tahtsin teile esitada, mis on selle teemaga seotud, on, et kas liikmesriigid, kes on läinud tulemuspõhisele eelarvele üle, on nüüd aru saanud, et nende prioriteediks peaks olema tulemuste mõõtmine vastavuse mõõtmise asemel kas on liikmesriigid, on liikmesriike, kes on niiviisi käitunud, ma pean kontrollima seda, mõningad liikmesriigid on tõesti vähendanud oma eesmärke, et süsteem oleks lihtsam ning kasutussõbralikum, ma peaks vaatama, millisel määral on see otseselt vähendanud vastavuspõhiseid näitajaid, ma ei oska sellele küsimusele otseselt vastata. kas on veel kolleege, kes sõna soovivad? Äh, jah, meil siin ei ole tulemused just äh, kõige roosilisemad äh, tänasel pärastlõunal, rohkem küsimusi ei ole, kui Mart ei soovi veel midagi lisada, ei soovi mm,. tore. siiski, Ines, sina. Sí, gracias, mm, sí, gracias por la presentación y gracias también a Bart por. suur tänu mm.. suur tänu selle ettekande eest me oleme kuulnud siin ettekannetes erinevatest riikidest. ma mäletan Taani näidet, kes püüdis äh, muuta kümme aastat äh, oma vastavuspõhist äh, eelarvesüsteemi ja pärast kümmet aastast ei ole nad endiselt jõudnud seisukohale, kas nende praegune süsteem toimib paremini kui varem süsteem või, või mitte. kas Euroopa Liidu eelarve on võrreldav liikmesriikide eelarvetega ja millisel määral. meie eelarve tugineb seitsmeaastasele tsüklile. ja seitse aastat äh, toob kaasa oma öö, äh, spetsiifika, meil on äh, otsehaldus äh, ja üha rohkem kaudset haldust äh, fondide puhul, täidesaatvate ametite puhul, erinevate finantsvahendite puhul ja nii edasi. kaudset juhtimist on meil ka, nagu öeldud. nii et minu küsimus oleks, et Euroopa Liidu eelarve keeruline olemus kui me jätame mitmeaastase finantsraamistiku raamistiku äh, arutelud kõrvale kõik, aga ise, iseenesest seitsmeaastase eelarve olemuslik äh, keerulisus äh, erineva juhtimistasandiga, kaudse ning otsese juhtimissüsteemiga, koostöövajadusega ja nii edasi ja nii edasi, et kas seda üldse on võimalik võrreldada liikmesriikide ühe aasta põhise eelarvesüsteemiga. võib-olla võiksite seda meile natukene täpsustada, kuidas see peaks praktikas toimima? The, the way in which we looked at the member states meie uuringus äh, me püüdsime ammutada äh, inspiratsiooni liikmesriikide tavadest, tõesti jah ähm,, keerulisuse määr on väga erinev liikmesriikide Euroopa Liidu puhul. me ei saa kopeerida liikmesriikide mudeleid, lihtsalt üle võtta, aga võime inspiratsiooni ammutada. ning äh, oma soovitustes, millele just viitasin äh, ning mis on raportis põhjalikult selgitatud äh,, võtame arvesse just nimelt Euroopa Liidu konteksti, vahearuandeid, lähtusime kaudse ja jagatud äh, halduse spetsiifikast ning püüdsime tulemuspõhist äh, haldust äh, kujutada ette just Euroopa Liidu tasandil, lähtudes liikmesriikide kogemusest ning kooskõlastamise vajadusest ja loomulikult väljakutseid on, üsna spetsiifilisi väljakutseid, aga kui me vaatame praegust tulemusraamistikku, mida OECD kõrgelt hindab, siis äh, jah, tegemist on äärmiselt äh, laiaulatusliku ning tervikliku süsteemiga, mille puuduseks praegu ongi see, et see on liiga keeruline ning et kõik asjad ei ole omavahel kooskõlastatud, elemendid ei ole kooskõlastatud. jah, Euroopa Liidu kui organisatsiooni olemuse puhul võibki olla, et süsteemi lihtsustamine ning erinevate programmivaldkondade ühtlustamine võiks juba ise palju väärtust juurde tuua, sõltumata nendest erinevatest elementidest, mis süsteemi keerulisele, keerulisusele juurde lisavad. jah. Ich möchte der Europäischen Kommission noch das Wort geben, Frau Aldia Busquets, bitteschön. Mrs Busquets, it's your yeah.. proua Busquets, ma annaksin nüüd sõna teile uh,. I would like to thank for. suur tänu, esimees, tahaksin tänada teid selle uuringu eest ning selle tutvustamise eest. komisjon uurib seda põhjalikult ning ma olen veendunud, et meil on häid mõtteid selle kohta, kuidas tulemuspõhist eelarvestamist tulevikus parandada ja juba praegu ma reageeriksin sellele uuringule ja minu esimene reaktsioon oleks, et Euroopa Komisjon on äärmiselt pühendunud um, tulemuspõhisele eelarvestamisele oleme võtnud meetmeid juba aastaid, et olukorda parandada ning kavatseme seda tulevikus veel teha. tulemuspõhine eelarvestamine on iseenesest kontseptsioon, mida on väga kerge seletada, aga kui me peame tulemuspõhist eelarvestamist praktikas ellu rakendama, niin polegi ülesanne nii kerge. ja just nimelt ähm, selle üle toimuvad väga põhjalikud arutelud aga me ei pea päris nullist alustama. me oleme juba päris mitmeid algatusi teinud, meil on juba tugev tulemusraamistik paigas, mitte vastavuspõhinevaid tulemuste põhine raamistik ning OECD on seda juba hinnanud, seda tehti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning nägu Deloitte uuring seda ka viitas. viimastel aastatel oleme me, me pingutanud ka selle nimel, et oma aruandlussüsteemi parandada. üks osa tulemuspõhisest äh, aruandlusest on äh, oluline dokument meie jaoks, see on meie eelarve täitmise heakskiidu aruteludes ning eelarvet tutvustades komisjon edastab samuti programmide kaupa äh, teavet ka tulemusnäitajate kohta, peamiste saavutuste kohta ja nii edasi. lisaks sellele eelmisel aastal koostasime ülevaate, kokkuvõtliku ülevaate iga programmi kohta. meil on äh, oma infoleht äh, kõikide programmide kohta. see ja siin sooviksin vaadata, äh, viidata Deloitte uuringu peatükkidele kuus ja seitse. ja me tegeleme selle teemaga koos teiste sidusrühmadega, parlament, liikmesriigid, me oleme korraldanud mitmeid ekspertkohtumisi, kõrgetasemelisi konverentse, osaleme ka konverentsidel, mida korraldavad teised organisatsioonid ning räägime väga palju äh, läbi kontrollikojaga samas leian, et äärmiselt oluline on juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu eelarve on siiski teistsugune kui kui liikmesriikide eelarved, proua Ines Ajala küsimus oli siin väga asjakohane. meie eelarve on üheksakümne viie protsendi ulatuses mõeldud avalikuks investeeringutoetuseks ning avaliku tasandi sekkumiseks. liikmesriikide eelarves väga suur osa liikmesriigi eelarvest on suunatud tegelikult haldusteenustele, tervishoiukulud, haridusega seotud kulud ja nii edasi ja nii edasi, see on väga teistsugune eelarve. ja meie eelarve on mitmeaastane, me investeerime pikaajalistesse projektidesse, meie mitmeaastane eelarvekava keht-, kestab seitse aastat. ning seda teistsugust konteksti tuleb arvesse võtta, kui me võrdleme Euroopa Liidu eelarvet liikmesriikide eelarvetega komisjon tahab mõistagi parandada olukorda, oleme siiani palju ära teinud, kavatseme veelgi ära teha, tahame veel äh, palju ära teha ning äh, suunata oma pilgud tulevikku. mis puudutab äh, meie soovitusi üldiste strateegiliste eesmärkide kohta, siis Bratislava ning Rooma deklaratsioonist tuleb selgelt välja, et meil on peamine strateegiline raamistik paigas, aga loomulikult nõukogu parlamendi komisjoni poliitiline kooslus muutub ning võib-olla siis äh, pärast seda poliitilised prioriteedidki muutuvad. oleme valmistanud ette mitmeaastase eelarvekava ning seda tehes äh, vaatasime põhjalikult läbi kõikide programmide kulutused, analüüsisime kõiki Euroopa Liidu programme, analüüsisime seda, mis toimib hästi, mis ei toimi eriti hästi, mida võiks lihtsustada, mida saaks parandada, mida peaks parandama. ning äh, sellise kulude ülevaate me oleme teinud ja lähtunud sellest ka mitmeaastase finantsraamistiku puhul oleme teinud ettepaneku uue eelarvestruktuuri kohta, kus ainult, on ainult kolmkümmend seitse programmi. Need kolmkümmend seitse programmi on koondatud klastriteks ja seda poliitilise poliitikavaldkonna kaupa. oleme analüüsinud eesmärke, tulemusnäitajaid ning tahame eesmärkide arvu vähendada ning ka tulemusnäitajate arvu vähendada. kui vähegi võimalik, siis püüame äh, samad eesmärgid kehtestada erinevatele programmidele, kui see on vähegi asjakohane. sellega vastaksin siis ka soovitusele number kuus. lisaks sellele järgmise mitmeaastase eelarvekava puhul oleme sisse toonud lihtsustamise algatusi, paindlikkuse algatusi, seitsmeaastane eelarve peab olema ka paindlik, vastasel korral ei saa muutuva reaalsusega kohaneda. nüüd siis äh, mitmeaastane eelarvekava, mitmeaastane finantsraamistik, oleme teinud oma eesmärkide ettepaneku, näitajate ettepaneku, ülesehituse ettepaneku, praegu toimuvad äh, läbirääkimised nõukoguga ja parlamendiga ja nagu Deloitte uurimuses on öeldud, praegu on õige hetk, meil on äh, suurepärane võimalus äh, kolmel institutsioonil ühiselt panna paika väga hea tulemuspõhine raamistik järgmiseks mitmeaastaseks eelarvekavaks. me räägime väga paljusid erinevaid ten-, erinevatest äh, tendentsidest, räägime sellest, et meil on vaja püstitada uusi eesmärke ja uusi näitajaid, kui me aga liiga palju neid lisame, siis olukord on täpselt samasugune nagu praegu me oleme viiekümne protsendi võrra vähendanud tulemusnäitajate arvu, aga kui mitmeaastase finantsraamistiku arutelude jooksul nõukogu ja parlament tahavad näitajate arvu suurendada, siis tulemus on ikkagi samasugune nagu praegune olukord. ning minu viimane kommentaar teile, mis puudutab äh, tulemuspõhise eelarvestamise suhet äh, ressursside jagamisse, kas see peaks olema automaatne. komisjon äh, soovitab arvesse võtta seda, et äh, automaatne eelarvestamine ei saa kunagi olla ülimuslik poliitilisele tasandile, aga loomulikult tulemuspõhine teave peaks olema meile, meie arutelude aluseks, teie arutelude aluseks, nõukogu arutelude aluseks, kui me räägime tulevastest eelarvetest see oli minu ülevaade, pealiskaudne kommentaar, analüüsime seda uuringut põhjalikumalt ning pärast suvepuhkust tahaksime teiega sellest põhjalikumalt rääkida. kui äh, uuringut uuesti tutvustatakse, siis oleme jällegi teie käsutuses, aitäh! Das war jetzt eine effektive Drohung. Ähm, Dankeschön, wir. suur tänu. ka meie teame, et parlamendi äh, säilivusaeg saab läbi ja et tulevad uued valimised ähm, ning tuleb ka uus komisjon ning kogemused näitavad, et iga parlament ei hakka ratast uuesti leiutama ja sellepärast ma olen veendunud, et jätkame seda tööd ja nüüd lõpetuseks uuesti Bart Staes raportöörina. esimees, vabandust, ähm, käisin korra väljas ähm, pärast seda, kui sõna võtsin, minu ettepanek oli, ma eeldan, et teie jääte ka selle komisjoni esimeheks pärast valimisi, kuid ma arvan, et oleks tõesti väga hea, kui me kohe pärast valimisi uuesti selle küsimuse tõstatame, korraldame seminari ja kutsume uuesti uuringu läbiviijad kohale ja samamoodi ka eelarve, eelarve kontrolli komisjoni uued liikmed, et me saaksime kohe kursi paika panna. minu arvates see on üks kõige tähtsamaid lähtekohti selle poliitika elluviimisel. samamoodi tuleb ka komisjoni esindaja kohale kutsuda ja ta ütles ju, et nad on valmis seda ka tegema. ja nichts dagegen also. <laughs> mul pole midagi selle vastu, lihtsalt, et me üksteist õigesti mõistaks, mul pole mitte midagi selle vastu. ja on väga tähtis, et me selle küsimusega edasi läheme, ma tõesti ei kujuta ette, et ka uued liikmed äh, Äh, ei oleks sellest huvitatud. sellega me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, kohtume juba varsti uuesti. aitäh ka selle uuringu eest, aitäh selle arvamuste vahetuse eest. tegemist on arvatavasti suurepärase sõpruse algusega ning jätkame nüüd päevakorrapunktiga viiskümmend kaheksa teine ebaseadusliku tubakakaubanduse vastase võitluse tegevuskava kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kaks. tervitan siin Euroopa Pettuste Vastase Ameti peadirektorit Ville Idelat, kes saab ka kohe sõna selleks, et esitleda seda tegevuskava. Thank you, madam chair, honorable members, I am aitäh, austatud saadikud, mul on hea meel teile täna tutvustada uut tegevuskava Eh, et võidelda ebaseadusliku tubakakaubandusega, mis võeti vastu detsembris kaks tuhat kaheksateist komisjoni poolt. kõigepealt tahaksin ma vabandada volinik Oettingeri nimel, kes kahjuks ei saanud täna siia tulla. ja ta palus, et mina teda asendaksin. alustuseks sooviksin selgitada, et ma räägin siin sellest äh, poliitilisest meetmest, et võidelda äh, ebaseadusliku tubakakaubandusega, mitte ma, ja ma ei räägi Olafi tegevusest selles valdkonnas. tahaksin alustuseks tänada teie komisjoni pideva toetuse eest äh, ebasead-, äh, äh, et ebaseadusliku tubakakaubanduse vastane võitlus oleks tõesti oluline Euroopa Liidu prioriteet, me peame kaitsma oma kodanikke, Euroopa Parlamendil ja komisjonil on ühine eesmärk, et paremini kaitsta Euroopa Liidu eelarvet, see tähendab, et me peame kaitsma ka tulude poolt ebaseadusliku tubakakaubanduse vastane, vastase võitlusega me ei kaitse mitte ainult Euroopa Liidu eelarvet, aga võitleme seeläbi ka organiseeritud kuritegevusega ning parandame ja toetame tervishoiupoliitikat Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil. tegevuskava, mida ma täna tutvustan, on loomulik jätk Euroopa Liidu strateegiale kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, mis puudutas seda, kuidas võidelda ebaseadusliku tubakakaubandusega. too strateegia põhines kolmel peamisel sambal. tugev õigusloomeline äh, reaktsioon, tugev äh, õiguskaitseorganite töö ning paranenud, paranev koostöö Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil. Need kolm sammast on endiselt meie uue tegevuskava keskmes. uue tegevuskava vastuvõtmise kontekst eelmisel aastal oli eriline. eelmine aasta tähistas seda, et jõustus uus ülemaailmne lepe, millega võiteldakse sigarettide salakaubanduse vastu, FCTC protokoll oli see siis. see oli oluline teetähis, mille nimel me kollektiivselt olime palju töötanud, üle kümne aasta juba. nagu te teate, siis Euroopa Liit ratifitseeris protokolli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja me õhutame liikmesriikegi, mis ei ole seda protokolli veel ratifitseerinud, seda tegema võimalikult kiiresti. protokolli osapooled on ju kohtunud, kohtusid juba Genfis oktoobris esimest korda ning seal pandi paika järgmiste aastate tegevuskava ja eelarve. ma arvan, et võib öelda, et Euroopa Liit mängib juhtivat rolli seal. me oleme, me oleme näinud ka Tervishoiu ning Tolliametite ja Euroopa Komisjoni ning endise Austria e, Austria kui eesistuja vahelist väga tõhusat koostööd. ning see lepe on nüüd meie rahvusvahelise tegevuse nurgakiviks selles valdkonnas. nagu volinik Oettinger ütles, soovime me, et see tegevus oleks ka edukas. seetõttu on, on tegevuskava ka oluline FCDC protsessi toetamisel. nüüd paar sõna praeguse olukorra kohta meie turgudel. me kõik teame, et ebaseaduslik tubakakaubandus on pidev ja häiriv probleem. liikmesriigid, riik, riikidesse jõuab kolm kuni neli miljardit ebaseaduslikku sigareti igal aastal. Olafi peadirektorina tunnen uhkust selle üle, et umbes kaks koma kolm miljardit sigaretti juba rekvideeriti Olafi toetusel viimase viie aasta jooksul. Olaf töötas tugevasti ja aitas liikmesriike tagamaks, et maksud saadakse kätte, lõhutakse kriminaalsed võrgustikud ning kurjategijad toodakse kohtu ette. nagu märgiti ära komisjoni eduaruandes kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, siis mõningad selle ebaseadusliku ettevõtluse aspektid on muutumas ebaseaduslik eh, tubaka tootmine on liikunud rohkem Euroopa Liidu sisse, eh, mittemärgistatud sigaretid on öö, eh, levinumad rekvideerimiste käigus ning rekvideeritud tooted on mitmekesisemad, näiteks tolliametid rekvideerisid rohkem öö, vesipiibutubakat ja toortubakat seetõttu meil on vaja uut tegevuskava, et kohandada oma strateegiaid uute arengutega. kui me valmistasime ette tegevuskava, siis soovisime arvesse võtta ka e, institutsionaalseid ja ühiskondlikke sidusrühmi. E, järgisime Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis oli eriti oluline siin valdkonnas. näiteks teie resolutsioon kahe tuhande kolmandast maist kaks tuhat kaheksateist, kus toodi välja peamised mured. The action plan also responds to the conclusion. lähtusime ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembri nõukogu järeldusest. peale selle korraldas komisjon ka avaliku konsultatsiooniprotsessi, eelmise aasta märtsis toimus suur konverents, kuhu kogunesid üle saja osalise, kes esindasid tervishoiusektorit, liikmesriikide tolliameteid ja õiguskaitseorganeid, ülikoole ja tööstust üleüldiselt. toetati päris palju meie ideid eduaruandest. nüüd uue tegevuskava sisu. selle eesmärk on hõlmata järgmised neli aastat ning siin on neli peamist teemat. ma sooviksin mainida mõningaid näiteid sealt. FC, FCTC protokoll on loonud uue foorumi rahvusvaheliseks suhtluseks, aga meil on ikkagi vaja kaasata olulisemad transiit- ja päritoluriigid, et protokoll oleks ülemaailmselt tõhus. seega paneme ette meetmeid selle saavutamiseks. samuti kasutame me Euroopa välispoliitika meetmeid. näiteks on saavutatud edu läbirääkimistes Andorraga, tugevdamaks kahepoolset tollikoostööd ja pettuste vastase võitluse koostööd. samuti võitleme ebaseadusliku kaubandusega senikaua, kuni salakaubitsejad saavad seaduslikult osta suuri koguseid öö, sigarette madala maksuga naaberriikides eh, senikaua jõuavad osad nendest toodetest ka meie mustale turule. me oleme saavutanud natukene edu siin näiteks Ukraina. järjest rohkem kohandab oma aktsiisimakse Euroopa Liidu tasemetega me soovime, eh, nad soovivad samuti kaitsta omaenda inimeste tervist, aga eh, see on seotud ka Euroopa tubakaraamistikuga. me soovi, soovime seda tööd jätkata. Euroopa Liidu sees on uus jälgimissüsteem tubakatoodetele eh, olemas ning see jõustub kahe tuhande kahekümnendal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. see on uus oluline areng, meie toetame selle ellurakendamist ning anname ka tehnilist abi teistele riikidele, mis võib-olla soovivad samasuguseid süsteeme üles ehitada. tegevuskava toob välja ka viisid, kuidas seda teha. Euroopa välispiir on ühine, aga mõningad tolliametid on sageli ülekoormatud ning neil napib ressursse ja alakaubitsejad kasutavad ära ahela nõrgimaid lülisid. seetõttu soovime me jätkata liikmesriikide toetamist näiteks kontrolli varustuse ostmisel. sellega seoses sooviksin siinkohal ka tänada teid teie toetuse eest uue pettusevastase programmi ülesehitamisel täiskogul eelmisel nädalal te tugevalt toetasite seda. me peame reageerima ka ebaseaduslikule tootmisele Euroopa Liidu sees, mis järjest süveneb. illustratsiooniks, kui suur see fenomen juba on, eelmisel aastal leiti ebaseaduslik tehas Iirimaal. väidetavalt oli seal võimekus toota veerand miljonit sigaretti tunnis. ning vastusena mõtleme me, kuidas me saaksime paremini äh, võidelda sellise nähtusega. Äh, me peame äh, takistama vastavate seadmete ning toortubaka levikut. me peame laiendama oma tegevust erinevates geograafilistes piirkondades, nagu näiteks Euroopa merepiirid ja Euroopa idapiir. Olav on olnud üsna edukas liikmesriikidega ühiste tollioperatsioonide läbiviimisel, mainiksin mõningaid viimaseid nendest. Baltika, Magnum näiteks. toetame ka Maailma Tolliorganisatsiooni nende tegevuses seda Gripolmi operatsiooni raames eelmisel aastal. kui nõudlust ei ole, pole ka kaubandust. üks peamisi, üks asju, mida me õppisime Eurobaromeetri küsitlusest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, on, et üldsus tunneb väga palju muret selle üle, et maksutulu kaotatakse läbi ebaseadusliku tubakakaubanduse. märkisime ka ära, et kodanikud ei seosta ebaseaduslikku tubakakaubandust organiseeritud kuritegevusega. teadlikkuse tõstmine vähendaks ka nõudlust ebaseadusliku tubaka vastu, me oleme tegelenud teadlikkuse tõstmise kampaaniatega, aga me peaksime tegutsema tõhusamalt ja teistmoodi. me uuendama, uuendame seda statistikat avalikkuse seisukohtade kohta äh, läbi uue, peatselt läbi viidava Eurobaromeetri küsitluse tolliametite ja tervishoiusektori koostööl on suur potentsiaal ning sedagi tuleks rohkem ära kasutada. tegevuskava näeb ka ette, et me peame jätkama investeeringuid statistikasse, IT ja anal-, analüütilistesse vahetitesse, selles valdkonnas oleme me teinud suuri samme edasi viimastel aastatel ning jätkame investeeringuid, võttes arvesse ka teiste sidusrühmade soovitusi. näiteks on meil jätkuv projekt, millega me toetame liikmesriike andmete analüüsis ka tubakatoodete puhul. me soovime jätkata ka tubakalabori tööga, mis asub ühis uurimiskeskuses. jätkame ka infoanalüüsi mida on kogutud Olafi operatiivtegevuses. proua esinaine, kokkuvõtteks. FCDC protokolli jõustumisega ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, eduaruande ning uue tegevuskavaga on meil uus kaasaegne raamistik paigas. loomulikult meil on vaja panna see süsteem ka tööle selleks on vaja jätkuvalt pingutada kõikidel pooltel, kõikidel tasanditel. ma tahaksin tänada teid teie tugeva toetuse eest komisjonile ja Olafile tegevuse ees selles valdkonnas, aitäh! aitäh selle ettekande eest aga tegevuskaval on täpselt kaks ja pool lehekülge ja see on küll pettumust valmistav ma olen tegelikult veendunud, et teil oleks tegelikult rohkem öelda, aga küsimus on, et miks te seda ei teinud või kas on veel mõni dokument? minul on täpselt kaks ja pool lehekülge. sellel on lisa, ütleb härra Idale. no lisa minule ei ole edastatud ja sellepärast tahtsin nüüd teada saada, et kuidas see jälgimine käib, see on äh, selline suur kava, eriti kui lugeda, mida seal tehakse, et kuidas te praktiliselt seda rakendate, rakendate, kui kaugele olete sellega jõudnud erinevates liikmesriikidel, mis info pettuste vastasel ametil selle kohta on? ja siis see, mida te ise ka ütlesite, et tunne oma klienti, et nii tubakas, toortubakas kui ka filtrid ja äh, ka sigaretipaberid äh, et ma ei tea, seal on viis või kaksteist tootjat üldse kogu maailmas, nii et võib-olla oleks mõistlik, kui me seda jälgimissüsteemi hakkaksime toodete kaupa rakendama, siis oleks võimalik vägagi tõhusalt äh, mustal turul kraan kinni keerata. mulle valmistab see kõik muret, sellepärast et me oleme siin Euroopa Liidus küll väga toredaid asju välja mõelnud, aga see, mis meie ümber toimub, me käisime Kaliningradis seal on nii palju illegaalseid ettevõtteid, mis kõik toodavad Euroopa turu jaoks. nii et me põhimõtteliselt peaksime me kõik oma jõupingutused siin ühendama selleks, et me ka tõesti edukalt saaksime seda Äh, lahendada, sest muidu me lihtsalt viisteist, kakskümmend aastat siin võitleme, ootame võib-olla nii kaua, kuni kõik suitsetajad on ära surnud. see oleks ka võimalus. ja tubakaettevõtted üritavad nüüd ju ise ka suitsetajaid äh, nii-öelda auru suitsule ümber suunata, aga võib-olla saab bioloogiliselt selle probleemi tõesti lahendada ja ma oleks teiega kui kes tahtnud infot äh, selle kohta saada. Need on minu küsimused, kui keegi veel kolleegidest tahab küsida midagi, siis palun. härra peadirektor, palun. jah yeah,, sorry <laughs> I thought that it was somebody. vabandust, ma arvasin, et keegi teine sai sõna. kõigepealt see, mida te ütlete kuidas teha koostööd Euroopa Liidu lähimate naabritega, see on väga tähtis, me peame veetma põhilisi transiit- ja lähteriike äh, protokolli ratifitseerima ja siis me saame ka seda jälgimissüsteemi kasutada. siiamaani ei ole meil statistikat väga palju selle kohta ja volinik Oettinger just sellel nädalal käis Valgevenes selleks, et rääkida ka sellest küsimusest ja on tõesti väga tähtis, et me kõrgel tasemel tõstatame need küsimused. aga nagu te ütlesite, meil on vaja koostööd kõikides valdkondades, ka kõrgel poliitilisel tasemel ja samamoodi ka madalamatel tasemetel siis äh, tehes äh, kõvasti tööd. ja, dankeschön, also um.... jah, suur tänu. see toortubakas ja filtrid, äh, meenutaksin teile seda küsimust, et mis samme te olete teinud selleks, et jälgida seda äh, jälgimissüsteemi kasutada siis selleks. ma tean, et osadel nendest ettevõtetest on peakorter Euroopa Liidus, teistel väljaspool, aga peaks olema võimalik, et äh, me saame neid jälgida päris lihtsate vahenditega. kas sobib, kui ma annaksin sõna siin kõrval istuvale kolleegile, kes teab seda väga hästi? aitäh, pea direktor, lugupeetud esimees, praegusel hetkel me oleme uut jälgimissüsteemi sigarettide ja teiste tubakatoodete jaoks äh, siis maikuust äh, käivitamas äh, me keskendume praegu sellele projektile, et see oleks edukas, kuid samal ajal teil on täiesti õigus, et mida me teeksime siin toortubakaga, filtritega, äh, mailisite ka masinaid, see on tõesti väga tähtis. me siin praegu liikmesriikidega otsime lahendusi selleks, et toortubakatoodete liikumist jälgida. tihti liigub toortubakas üle piiride ja ilma, et seda oleks võimalik aktsiisimaksusüsteemiga jälgida, nii et sellepärast me toortubaka liikumist rohkem ka jälgime ja peale selle nagu siin juba peadirektor ütles, et illegaalne tootmine läheb järjest rohkem Euroopa Liidust välja ja masinad on siin väga tähtsad, nii et me peame ka masinate liikumist jälgima. mida paremini me teame, kuidas nad liiguvad, seda väiksemaks muutub pudelikael ka illegaalse tootmise jaoks. kõlab tõesti väga paljulubavalt. kolleeg Seller, palun salakaubandus on üks asi, aga teine asi on hoopis need erinevad äh, sigarettide maksud. näiteks kui Naari saartel üks plokk sigarette maksab kakskümmend eurot ja Saksamaal kuuskümmend eurot ja see, see on täiesti selge, et ka siseturul on võimalik äh, päris hästi äritseda, kui ühest Euroopa otsast sigaretid teise Euroopa otsa tuua. kas teil on äh, ka siin kavasid, äh, kuidas seda kõike ühtlustada, ma saan aru, et sissetulek erinevates liikmesriikides on erinev. näiteks kui Berliinis makstakse sotsiaaltoetusi, siis Saksa-Poola piiril on ummik, isegi kui seal ei ole piirikontrolle, aga lihtsalt sellel päeval kõik sõidavad äh, mitte väga kaugel olevasse naaberriiki selleks, et seal siis osta suitsu ja ka napsu. Uh, jah yeah,, tõesti, maksustamise küsimus on siin kõige tähtsam ja Euroopa Liidul, Euroopa Liidus äh, tuleb teha pingutusi maksude harmoniseerimiseks, muidu kõik äh, täpselt lähebki nii, nagu selgitasite väljaspool Euroopa Liitu asuvate liikmesriikidega, väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikidega on see muidugi raskem, see harmoniseerimine, aga siin tuleb kasutada seda protokolli selleks, et äh, seda paremini rakendada ja siis ka sigarettide hinda üritada tõsta. aitäh, me näeme sellest lisast, siin on tõesti väga huvitavad aastaarvud ja ma arvan, et selle juurde tuleb alati tagasi tulla ma olen veendunud, et selle küsimusega tegeleme tulevikuski veel päris palju. kui räägime tegevuskava rakendamisest, meil on väga hea meel, et see paber on nüüd lõpuks olemas. jah, kava on meil olemas, nii et äh, pool küsimusest on saavutatud ja nüüd peaksime seda kõike tegema väga tõhusalt. võite siin arvestada meie kaasabiga. sellega oleme päevakorra ammendanud. aitäh, et täna siia tulite, härra Idele aitäh ka teie meeskonnale, ma ei tea, kui palju fraktsiooni liikmeid veel kohal on, vähemalt nõunikud, palun kuulake nüüd mind. palun, nõunikud, meil toimub kuulamine ähm, kahekümne kuuendal veebruaril viisteist kolmkümmend on uu-, siis Euroopa prokuratuuri liikmete kuulamine. pange see endale kirja ja suure tõenäosusega on kakskümmend minutit kõneaega, meil on vaja inimesi, kes on küsimusi esitaks. aitäh, sellega me oleme ammendanud selle väga pika ja raske tööpäeva. lõpetasime varem, kui ise ka uskusime suur tänu teile tulemast, koosolek on lõppenud ja me kohtume uuesti kahekümne kuuendal veebruaril koos vi-, viisteist kolmkümmend siis koos siseasjade äh, komisjoniga ja neljandal märtsil siis on meie tavaline koosolek jälle, aitäh ja koosolek on lõppenud. En da könnt ihr mir keinen Brief mehr an die schreiben muss. ja, warten Sie es ab. No, ich bin da also halt extremst misstrauisch. Ähm, extremst misstrauisch